God morgon och välkomna till eh, vår... tere hommikust ja alustame meie eh, tänase päevakorraga, tänase kohtumisega. päevakorrapunkt number kümme meie tänases päevakorras. tegemist on eh, naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooni visiidiga Islandile ja aruandega sellest koosolekust või visiidist. visiit leidis aset kolmekümnendal septembrist kuni esimese oktoobrini. neli kolleegi, proua Bauer, proua Fenski, proua Kornelisson osalesid visiidil. ja meie personal ja meie fraktsioonid, personalid osalesid samuti meie visiidil. räägin teile siis lühidalt meie visiidist Islandile. meie eesmärgiks oli äh, rääkida äh, õigusloome küsimustest Islandil äh, seoses soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisega. meil toimus mitmesuguseid kohtumisi, mitmesuguseid arutelusid, mis käsitlesid näiteks äh, isapuhkust, äh, emapuhkust, vanemapuhkust. Need küsimused olid vägagi päevakorralised küsimused äh, nii meie komisjoni jaoks kui ka Islandi rahva jaoks. samuti loomulikult rääkisime majanduskriisist, mida is-, mis on Islandit tabanud väga jõuliselt ja saime ka teada, et Islandil on eraldi komisjon kriisi mõjudega tegelemiseks ja selle komisjoni käigus uuritakse, komisjoni töö käigus uuritakse ka seda, kuidas kriis mõjutab naisi. tegemist oli väga huvitava visiidiga ja pärast visiiti koostasime ka oma pressiteate, mille leiate oma toimikutest ja nüüd räägiksime lühidalt teile mõningatest kohtumistest, mis, mis selle visiidi käigus aset leidsid. kohtusime Islandi valitsusega, sotsiaal- ja tervishoiuministriga. meie külaskäik Islandile leidis aset ajal, mil valitsus pidi just tegema eelarveettepaneku ja Islandil leidsid aset üsnagi kirglikud äh, arutelud äh, ja vaidlused, äh, kuivõrd eelarvet on kõvasti kärbitud majanduskriisi tõttu. aga positiivsest küljest võib välja tuua asjaolu, et kõikide ministrite eelarvetes on kinnitatud ka soolise võrdõiguslikkuse laiendamisega seotud projektid, me rääkisime kõigist nendest küsimustest ja pöörasime iseäranis tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse küsimustele. Need on küsimused, mida Islandi valitsus peab prioriteetseteks. Neil on oma viies mitmeaastane soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava kuulsime ka seda, et soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelevad äh, kõrgema taseme valitsuse ametnikud, neli ministrit äh, töötavad nende küsimuste kallal, sotsiaalminister, justiitsminister, rahandusminister ja ka peaminister. niisiis, äh, nende küsimustega tegeletakse väga kõrgel tasemel Islandil külastasime ka Islandi parlamenti Altingi ja kohtusime soolise võrdõiguslikkuse komisjoni esimehega. Islandi parlamendis kuuluvad sellesse komisjoni mitmed liikmed, parlamendiliikmed, kes olid kohal meie kohtumisel, nii et me saime päris hea ülevaate soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustest Islandil ja nende käsitlemisest. kohtusime ka soolise võrdõiguslikkuse instituudi esindajatega ja meid informeeriti ka nende tööst. tutvustuse selle institutsiooni kohta leiate meie kodulehekülje pealt meie komisjoni kodanikuühendustega ja kohtusime me Focus Capital ettevõttega Islandil. see äh, loodi selleks, et äh, pöörata tähelepanu naiste osalusele tööturul ja keskenduda muuhulgas äh, riski võtmisele, liigsele riski võtmisele ja nii edasi, mis on meie majandusele nii ohtu seadnud ja selle vastu astuda, tegemist oli ettevõttega, mille nimi oli Audur Capital ja see ettevõte osutus äh, äärmiselt edukaks äh, finantsturul ja meie jaoks oli väga üllatav näha, et äh, selline finantstegevusega tegelev ettevõte, äh, tõhus äh, äristrateegia, kasum ja samas soolise võrdõiguslikkuse laiendamisega seotud küsimused on ühendatavad. kohtusime ka Stigamoti organisatsiooniga, ühendusega, mis tegeleb äh, koolituse ja nõustamisega. tegemist on koolitus- ja õppekeskusega seksuaalse väärkohtlemise ja vägivalla ohvritele. hoolimata sellest, et äh, soolise kuuluvusega seotud küsimused on prioriteetsed Islandil, on vägivald ja väärkohtlemine naiste, naiste vastu suunatud vägivald ja väärkohtlemine suureks probleemiks. kohtusime ka äh, Skotturi juhatusega, tegemist on organisatsiooniga, kes iga aasta oktoobris äh, korraldab organisatsiooni marsi äh, või paraadi võrdse palga nimel. sel päeval Islandi naised ei tööta, nad streigivad selleks, et juhtida tähelepanu võrdse tasu vajadusele võrdse töö eest. tegemist on organisatsiooniga, mis oli üks nendest, kes olid võrdse palgavõitluse eesrinnas Islandil. kohtusime ka nendega, kes on pidanud läbirääkimisi Euroopa Liiduga Islandi Euroopa Liidu liitumise teemadele ja see oligi siis lühike ülevaade meie äärmiselt kasulikust külaskäigust Islandile ja kui kellelgi on küsimusi, kommentaare, siis palun, teil on sõna. Muchas gracias, presidenta. suur tänu, proua esinaine. mul on üks küsimus. küsimus, mis käsitleb äh, ühte raportit, mida lugesin mõned aastad tagasi. ma näen, et Põhjariikides on äh, mitmeid meetmeid soolise või võrdõiguslikkuse toetamiseks. me oleme siin kuulnud mitmeid huvitavaid ettepanekuid, millest mõned tule-, on veel rakendamata kuid äh, võrdsete võimaluste võitlus on sattunud vastuollu äh, samas äh, vägivalla juhtumite arvukusega. ma tahaksin küsida, kas te teate, millised on statistilised näitajad naiste vastu suunatud vägivalla kohta miks sellised juhtumid endiselt ase leiavad ja seda hoolimata sellest, et Põhjamaad on jõudnud väga kaugele võrdsuse tagamise vallas ja koduvägivald on samas, nagu me teame, levinud. miks see nii on? proua Papadopoulos, palun. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σα στην Ισλανδία. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε επισκεφθεί αυτή τη χώρα ως... Teie külaskäik Islandile oli tõesti väga huvitav, külastasime ka Euroopa Nõukogu äh, raames mõned aastad tagasi Islandit ja uurisime vanemapuhkuse, emapuhkuse küsimusi, maksustatud, tasustatud emapuhkuse küsimusi, ma leian, et Äh, tegemist oli ka esimese äh, riigiga Euroopas, ainsa riigiga Euroopas, kes tasustas äh, ka isasid vanemapuhkuse ajal. ja ma tahaksin küsida, kuidas on majanduskriis mõjutanud seda asjaolu, kas isad saavad endiselt jääda koju isapuhkusele, saades samal ajal palka, kui naine on sünnitanud või on seda muudetud, kas majanduse arengud on muudut-, muutnud olukorda? Ja, jag ska försöka att väldigt, väldigt kort besvara de här. Katsun aga lühidalt vastata nendele huvitavatele küsimustele. Kõigepealt proua Bilbao, mis puudutab äh, vägivalla leviku põhjuseid äh, nendes riikides. Põhjamaades tõepoolest on äh, õigusaktid vägagi soodsad soolise võrdõiguslikkuse seisukohast. aga Islandi puhul ei olnud meil võimalik äh, kujutada, äh, kujundada selget ülevaadet sellise vägivalla leviku põhjustest üks põhjuseid aga, mida toodi välja ja mille üle me arutasime, ma ei tea, kas see on peamine põhjus või suurem, suur põhjus, aga üks põhjuseid, mis siiski meie aruteludes esile kerkis, oli teadlikkus. nimelt äh, asjaolu, et äh, naistevastast vägivalda tuuakse sageli välja, äh, sellele juhitakse tähelepanu, on tegelikult suurendanud äh, kaebuste esitamise arvu, naised nüüd julgemini tõesti räägivad vägivallajuhtudest ja teavitamine ja õigusraamistiku loomine, õige õigusraamistiku loomine on loonud tingimused, milles naised julgevad nüüd sellest rääkida ja mis on üks põhjuseid võib-olla sellest, miks need arvud on nii arvukad, aga ma arvan, et igal juhul selles küsimuses on vaja rohkem teadmisi, me peame teadma rohkem, miks naised satuvad koduvägivalla ohtuks. ja siis äh, proua Papadopoulos küsis siin isapalga kohta ja selle kohta, kuidas on majanduskriis isapalka mõjutanud, me kuulsime, et kuna olukord majanduses on üsnagi sünge, majanduskriis on eelarvet mõjutanud ja on läbi viidud mitmeid kärpeid, seetõttu on Islandi valitsus teinud ettepaneku kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, vanemapuhkuse ja iseäranis isapuhkuse rahastamiseks, kuid äh, kuna majandus, majanduskriisi tõttu on äh, kuude arvu, vanemapuhkuse võima-, võimalike kuude arvu vähendatud äh, kahe kuu võrra. vähemalt selline oli ettepanek, vanemapuh-, ühesõnaga isapuhkust saab endiselt kasutada, aga seda siis lühema ajavahemiku jooksul. kui teil rohkem küsimusi ei ole, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. ja see oli hääletus. kõigepealt hääletame Euroopa Liidu strateegia üle romide kohta, me rääkisime sellest eile. ja vastutavaks komisjoniks on libekomisjon proua Jaroka on siin. ja ta soovitas meil muudatusettepanekuid toetada meie komisjonis ja äh, siis me esitame need äh, muudatusettepanekud edasi Kodanikuvabaduste komisjonile ja, ja annan sõna proua Jarokale, pärast asume hääletama. suur tänu, proua esinaine! eile rääkisime sellest äh, toimikust ja suur tänu teie eh, panuse eest meie eilsetesse aruteludesse mulle proua Cornelissen tegi mulle väga hea ettepaneku heade tavade vahetamise kohta Euroopa tasandil see ja mul oleks väga hea meel kogu raportit selle muudatuse abil parandada ja me eilse arutelu muudatused on kajastatud ka hääletusnimekirjas, mingeid suuri muudatusi muidu pole tehtud ja mul oleks väga hea meel, kui te aitaksite mul selle teksti muuta rohkem soolistele küsimustele keskendatud, keskendunuks ja ma arvan, et meie komisjoni ülesanne kogu Romi strateegia küsimuses äh, oleks äh, see, et äh, meie komisjoni väärtused, meie komisjoni peaülesanne oleksid kogu selles strateegias võimalikult hästi kajastatud ja raportöörina paluksin nendes küsimustes lahkelt teie abi järgneva paari aasta jooksul. suur tänu! suur tänu, proua Jaroka! ja võime nüüd äh, võib-olla hääletada kõik koos või on need muudatusettepanekud äh, sellised, et äh, keegi, kellelgi on midagi selle vastu, kas kellelgi on midagi selle vastu, et hääletame plokina? paistab, et ei ole. sellisel juhul hääletame kõiki muudatusettepanekuid koos, need on muudatusettepanekud kolm, neli, viis, kuus, seitse, üks ja kaks. ja hääletame käe tõstmisega. nii et hääletame poolt kellel, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu, proua Järaka. Ehm, järgmine päevakorrapunkt on, on tõhustatud koostöö rakendamine abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas Äh, õiguskomisjon on äh, juhtkomisjon. see on midagi, äh, mida algatasid neliteist liikmesriiki. nüüd on rohkem liikmesriike ühinenud selle protseduuriga ning idee on selles, et teha kergemaks olukorda nende paaride jaoks, kes on äh, abi, kes on abielus ja kellel on, e-, kes on erinevast rahvusest, et nad saaksid kasu erinevatest reeglitest ning mis annab partneritele võimaluse äh, valida, millist äh, seadust nad soovivad kasutada ning nad peaksid olema teadlikud sellest erinevast seadusandlusest. proua Niible on raportöör ning mul on väga kahju öelda, et eh, proua Niibler on eh, jäänud eh, pidama Müncheni lennujaama. kahjuks on ta Münchenis ja sai, ta ei saa olla täna meiega siin, et rääkida natukene oma ettepanekutest, kuid ta on edastanud meile sõnumi et tal ei ole midagi selle vastu, kui me täna hommikul hääletame seda dokumenti, nii et kui küsimusi ei ole, siis ma teen ettepaneku hääletama asuda ning äh, hääletada siis äh, tõhustatud koostöö rakendamist äh, abielahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse kohta, ma näen, et keegi vastu ei ole. nii et me alustame hääletada. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist langeb ära, nii et viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja number seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. poolt, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muud, muudatus üheksas langeb ära, nii et muudatus kümme, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, aga me kontrollime seda elektrooniliselt. Äh, hääletus on alanud. muudatus kümme. kas kõik on hääletanud? ei ole veel Äh, hääletus on lõppenud. on tagasi lükatud üksteist, üksteist poolt, üksteist vastu. muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist äh, võetud, tagasi võetud, nii et muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja muudatus kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ning lõpphääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. kakskümmend on poolt, kaks erapooletut. see on vastu võetud ja õnnitlused proua Niiblerile Münchenisse me otsustasime eile päevakorda natukene muuta, nii et kolmteist on, neliteist, viisteist on edasi, on edasi lükatud järgmisele koosolekule, nii et me läheme nüüd päevakorrapunkti number kuusteist juurde. see puudutab tervisealast see ebavõrdsuse vähendamist Euroopa Liidus ning juhtkomisjon on keskkonnakomisjon proua Estrela on raportöör sellel raportil ning meie komisjonis on, vastutab sellest siis proua Guillaume. meie arvamuse idee on see, et rõhutada eriti ebavõrdsust tervishoius, eriti just, mis puudutab naiste tervist. enne kui me läheme hääletuse juurde, ma tahaksin anda sõna proua Guillaume'ile on inte här, men... Ehm, aga ta ei ole siin. proua Pitken soovib sõna. suur aitäh, proua esineja. kõigepealt ma tahaksin tänada kolleege, kes on äh, kirjutanud väga hea raporti ning äh, tahaksin selgitada äh, Rahvapartei seisukohta. muudatustes viiskümmend kolm ja kaheksakümmend kolm on eraldi hääletus, kus äh, Rahvapartei ametlik seisukoht on, on siis äh, vastu. mina isiklikult äh, hääletan mõlema muudatuse poolt ning siis juurdepääs rasestumisvastaste vahenditele ning reproduktiivtervis samuti siis muudatused viiskümmend kaks, viiskümmend kuus, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, üheksakümmend, üheksakümmend kuus, üheksakümmend üheksa, üheksakümmend kaheksa, kakskümmend ja kakskümmend üks on nii-öelda vaba hääletus ähm, Rahvapartei äh, seisukohast. mina isiklikult äh, hääletan selle poolt, äh, suur aitäh. mul on hea meel selgitada meie sisemist eriarvamust selles teemas suur aitäh. proua Estelal on sõna nüüd. debatemos ontem o, o projeto de relatório na Comissão do Ambiente. Eile me arutasime eh, raporti eelnõud ning eh, väga palju eh, arutelu toimus selle ümber, see oli väga huvitav kolleegid, kes sõna võtsid, tegid mõned ettepanekud, mis äh, rikastaksid seda äh, raporti eelnõud. Äh, ra-, ajaraamistik muudatuste esitamiseks on järgmine, see lõpeb kümnendal kuupäeval ning proua Guillaume'i arvamuse valguses ma pean ütlema, et see on väga huvitav mulle, minu jaoks on, ma arvan, et äh, on äh, väga sobiv äh, teema, sest ebavõrdsus tervishoiukeskkonnas on olemas võr-, arv-, võttes arvesse siis soolist aspekti. eile meil juba oli see diskussioon, Vari raportöör keskkonnakomisjonis on on esitanud väga tähtsa arvamuse ning see täiendab kõiki teisi perspektiive. sellisel viisil saame me kindlaks teha ebavõrdsust, mis jätkuvalt on olemas meeste ja naiste vahel, kui me räägime juurdepääsust tervishoiuteenustele uurimused on äh, näidanud selgelt, et äh, ravi on erinev, ka keskmine iga on erinev, on loomulikult ka erinevused liikmesriigiti. Äh, me nägime seda, et ravimitel ei ole sama mõju meestele ja naistele äh, kokkuvõtlikult see diskussioon on väga huvitav ning äh, jätkates sealt, kus eel, mida eelmine äh, kõneleja rääkis, siis mina tahaksin, et komisjon hääletaks äh, neid ettepanekuid, mis puudutab reproduktiiv- ja seksuaaltervist. see on bioloogiline e-, erinevus, sest mehed ja naised on looduse poolt juba erinevad ning on oluline hääletada ja tunnistada, tunnustada seda erinevust äh, sellest siin kom-, selles komisjonis siin. nii et ma äh, palun hääletada nende ettepanekute poolt, mis puudutavad seksuaal- ja reproduktiivtervist naiste hulgas, aitäh. aitäh, äh, proua Estrela. proua Guillaume jah, ma vabandan, et hiljaks sain, aga ma osalen kolmes komisjonis ja meie koosolekud on täpselt samal ajal, samal päeval, samal kellaajal, nii et eh, praegu me hääletasime just Euroopa kodanikualgatuse üle ja seetõttu vabandan, et eh, hiljaks sain ja muuhulgas jäi mul ka hääletuskaart maha, aga ma tahaksin tänada kõiki, kes aitasid kaasa raporti väljatöötamisele ning äh, esitasid muudatusettepanekuid. paljud neist äh, olid omavahel kokkuminevad ning see näitab veel kord, kui äh, palju me tunneme huvi naiste olukorra vastu, kuivõrd me tahame parandada võrdõiguslikkust siin. ning tuleb ütelda, et väga paljude teemavaldkondade osas õnnestus meil leida üksmeel ja ühiseid jooni muudatusettepanekutes ja loodetavasti hääletus läheb ka hästi ning ning tulemused saavad olema positiivsed. aitäh veel kord tehtud töö eest! aitäh! nüüd on sõna proua Lullingul. jah, aitäh! mina just tutvusin kompromissmuudatuse ettepanekutega ja ma tahaksin juhtida teie tähelepanu muudat-, äh, kompromissmuudatuse ettepanekule üks. ma tean, et kompromissid on vajalikud ja tuleb üritada kõikide arvamust kaasata, aga paraku see esimene kompromiss ei ole lihtsalt äh, loetav ega arusaadav ma usun, et me ei saa küll sellist muudatusettepanekut teha, sellepärast et siit ei saa keegi aru, mida me õieti tahame. ning kuues, kuues äh, kompromissmuudatusettepanek. ja inglisekeelses tekstis on siis öeldud, et liikmesriigid peavad tagama äh, reproduktiivtervise äh, ning äh, arvestama emadusega ning äh, siin räägitakse samuti abordiõigustest Euroopa Liidus, nii Euroopa Liidu väliselt ning mind huvitab just see, kuidas me plaanime oma poliitikat Euroopa Liidu väliselt ellu viia selles valdkonnas. Ehm, aitäh, proua Lulling proua Garcia Perez. ma usun, et olles äh, teadlikud meie pädevusest Euroopa Liidus, võime me, me rakendada tervishoiusüsteemi, mis keskendub reproduktiiv- ja seksuaaltervisele, mis on äh, ohutu ning on kättesaadav kõigile naistele ning on samuti õige see, et äh, rääkides koostöös teiste riikidega väljaspool Euroopa Liitu, me ei saa seada kahtluse alla, et teemad, mis puudutavad reproduktiiv- ja seksuaaltervist, on fundamentaalse tähtsusega. miljonid naised väljaspool Euroopa Liidus, väljaspool Euroopa Liitu panevad oma tervise ohtu, sest neil ei ole juurdepääsu meditsiiniteenustele, mis tagaksid neile tervise. nii et äh, nüüd, kui me räägime meie koostöö piiridest, äh, me peame garanteerima selle, et see et see juhtuks, on erinevad projektid, mis on alguse saanud tänu Euroopa Koostööfondile, erinevatele meditsiiniorganisatsioonidele ning ma arvan, me peame just sellega tegelema edaspidi ka. sest äh, tehnik-. tehniline pro-, selgitus milleeniumi arengueesmärkides, mille, mida Euroopa Liidus järgitakse on kõige tähtsam äh, teema on naiste tervis ning reproduktiiv- ja seksuaalõigused liikmesriikides ning Euroopa Liit peaks seda äh, silmas pidama ka arengukoostöös. aitäh. Oh, ja nüüd proua Tomson. me osalesime ka äh, ÜRO strateegias vähendamaks sünnitusel surnud naiste arvu vähendamises. suur aitäh, proua Tomson, järgmine kõneleja, palun. Eh, suur aitäh, proua esimene eh, proua Luling eh, tõstatas küsimuse, kuidas seda rakendada väljaspool Euroopa Liitu. aga kuidas me seda teeme ka Euroopa Liidus, näiteks Iiri Vabariigis on küsimus ju ka abordiõigusest, kuidas me teeme absoluutseid äh, lubadusi, aga aga me ei tohi jätta kõrvale Lissaboni lepet, kuidas me saame seda rakendada? ning me peame ka seda silmas pidama. Um, aitäh, ma tahaksin tõstatada jällegi ühe teema, see on siis kompromiss kuus, mida siin ka juba nimetati. ning Rahvapartei palus äh, osade kaupa hääletamist ja et meil oleks vaba hääletus esimese osa kohta ja siis on on ametlik äh, seisukoht hääletada vastu teisele osale. nii et ma tahaksin tõstatada seda küsimust, kas on võimalik teha seda, teha eraldi hääletust äh, selle kompromissi osas? esimene reaktsioon oli, et see eraldi hääletus ei ole võimalik, aga ma tahaksin, tahaksin tõstatada selle meie fraktsiooni nimel. aitäh ja enne kui ma annan sõna proua Lullingule tahaksin ma selgitada, et vastavalt, äh, vastavalt reeglile sada kuusteist, mis äh, räägib äh, hääletuspõhimõtetest, ei ole võimalik teha osadekupa hääletust, kui me hääletame kompromisse, kompromisse, millega on nõustutud ma tahan lihtsalt selgitada seda, aga, aga nüüd ma annan sõna proua Luulingule. jah, aitäh. ma saan aru, et meie arengupoliitika raames me peaksime üles kutsuma edendama äh, teatud asju Euroopa Liidu välistes riikides, aga siin, ja ma pean ütlema, et ma saan ikkagi inglise keelest aru, on kirjas, et Euroopa Liit ja liik-, peavad tagama võimaluse turvaliseks abordi tegemiseks nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. me ei saa väljaspool Euroopa Liitu selliseid asju tagada, meil ei ole siin mingit pädevust, me võime julgustada küll jah, aga me ei saa mingil juhul äh, selliseid võimalusi tagada. me võime selle vastu hääletada, jah, käes on aeg hääletada, aga esmalt saab sõna veel härra Šimanski, palun. jah, aitäh. tõesti, väga emotsionaalseks on see arutelu läinud, aga me ei tohiks siiski unustada seda, milline on meie töö loogika. küsimus on ikkagi pädevustes ja meie pädevus ei ulatu kaugemale Euroopa Liidu piiridest, me peame ka sellega arvestama, nii et siin ma olen igati nõus. ja lisaks sellele on ka täiesti võimatu taolisi asju tagada väljaspool Euroopa Liitu. see tähendab, et me räägime kogu ülejäänud maailmast, nii et äh, siin ma olen nõus proua Lullinguga. Äh, Euroopa Liidu liikmesriigid, äh, siin on öeldud, peavad selle võimaluse tagama, aga see on lihtsalt võimatu. ma saan aru, et kompromissiga on tegemist ja aga kompromiss ikkagi tähendab seda, et äh, suur enamus saadikutest peaksid saama sellega nõustuda. ma leian, et see osa muudatusettepanekust aga ei ole kompromiss. rahvapartei ei hääleta kindlasti täies koosseisus taolise sõnastuse poolt nii et ma ei usu, et tegemist oleks kompromissiga, vaid tegemist on pigem millegagi, mis võib tekitada rohkem konflikte meie vahel. tahaksin lisada, et Poolas on meil ka selliseid seadusi, mis on äh, vägagi äh, äh otsesed äh, nii puudutavad aborti ja meil on samuti põhiseadusliku kohtu otsus olemas selles küsimuses, nii et ma usun, et Euroopa Liit ikkagi peaks arvestama sellega, et teatud liikmesriigid kui nad äh, kirjutasid äh, leppele alla, siis väljendasid ka oma arusaamu neis küsimustes väga selgelt ja ma usun, et kõik on sellega kursis. ma usun, et äh, nendest otsuste, nende otsustega arvestamine tähendab põhimõtteliselt demokraatlikku protsessi. sellised liikmesriigid nüüd, kellel on teistsugune seadus ja kui me hakkame neid sundima millekski, siis mitte mingil juhul ei lähtu me demokraatlikest põhimõtetest Iiri kolleeg ütles ka selle väga selgelt välja. ma muidugi mõista, saan aru, et teistel saadikutel võivad olla teistsugused arusaamad, aga kompromiss on ikkagi miski, mis peaks kõikide arvamusi kajastama. jah, enne kui annan sõna proua Estrellale, kes on viimane, siis kes sõna saab enne hääletust, tahaksin ütelda, et me hääletame kompromissi üle ja kui kompromiss lükatakse tagasi, siis me hääletame muudatusettepanekuid, nii et ma teen ettepaneku, et läheme edasi hääletusega, aga enne annaksin siis äh, sõna proua Estrellale, palun. suur aitäh. ma usun, et siin on vaja teatud asju täpsustada. kuuendas kompromiss ettepanekus on ära toodud äh, tekst, mida, mis me oleme juba heaks kiitnud teistes Euroopa Liidu dokumentides liikmesriike ei kohustata siin nende sätete elluviimisele, sellepärast et tegemist on soovitustega siin. tuletaksin meelde, et viimaste aastate jooksul on korduvalt heaks kiidetud äh, sarnast laadi soovitusi, mis on tõesti täpselt samasugused. ning lisaks sellele on meil ka vastutus kolmandate riikide ees. mitte ainult arengukoostöö või arenguabi osas, vaid samuti ÜRO soovituste elluviimisel, sellepärast et meie osaleme ka neis läbirääkimistel. ning äh, siin me räägime aastatuhande eesmärkidest ja neid me toetasime, me nõustusime nendega ja me oleme endale kohustusi võtnud nende osas. seega me peame tagama, et äh, naiste tervise eest kantaks hoolt sünnitusel. me peame võitlema laste suremuse vastu, kuid me peame võitlema samuti emade suremuse vastu sünnitusel. mis puudutab äh, seksuaal- ja reproduktiivtervist, siis äh, see kõik käib äh, aastatuhande eesmärkidel. suur aitäh, proua Estrella! palun hästi lühidalt nüüd. jah, ma üritaksin teha suulise muudatusettepaneku, mis võib-olla aitab lahendada selle probleemi, mis tekkis sõnaga provide me ütleksime siis eh, provide in, within the EU ning eh, toetada ja aidata kaasa väljaspool Euroopa Liitu. kas see võiks kõikidele sobida? jah, ega ta täiuslik ei ole, aga So let us vote and thanks Mr P-. hääletame siis ja esmalt kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus, koos mu-, suulise muudatusettepanekuga. esmalt ma pean küsima, kas kõik on nüüd nõus, et muudatusettepanek on ka tehtud keegi selle suulise muudatusettepaneku vastu ei ole. kui teil vastuväiteid ei ole, siis hääletame kompromiss kuud. tundub, et me ei saa, palun. Please, we have an keegi on selle suulise muudatusettepaneku vastu, nii et me ei saa selle üle hääletada, sellised on reeglid ja nüüd hääletame kompromissi kuus. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. ning nüüd muudatus kakskümmend kolm. ei, siiski mitte. kolmkümmend kolm järgmisel leheküljel poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli langeb ära kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu. ma usun, et me peame kontrollima. nelikümmend kaks, hääletus on avatud The vote is closed. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. kümme vastu, üheksa poolt, nii et tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime nelikümmend kaheksa, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud üksteist, üksteist, nelikümmend üheksa poolt, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks, kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse, ei viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, äh, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kuuskümmend kaheksa. kuuskümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend üheksa langeb ära nüüd hääletame seitsmekümnendat poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja läheme edasi seitsmekümne viienda juurde poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa. Seventy-nine and eighty-nine. It's identical. Yes. yes. So we vote on amendment seventy-nine. seitsekümmend üheksa ja kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis, mis on identne, nii et läheme edasi. kaheksakümmend viis, kaheksakümmend viis kaheksakümmend langeb ära, nii et läheme edasi kaheksakümne viiendaga, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te tahate kontrollida kaheksakümne viiendat? palun, hääletus on alanud, kaheksakümmend viis. tagasi lükatud viisteist vastu neli poolt. kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksakümmend kuus ja üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et me peame kontrollima, hääletus on alanud. kuus, kuues muudatusettepanek hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd üksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et me peame kontrollima. neliteist, hääletus on alanud. neliteist hääletus on lõppenud. vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist langeb ära, nüüd seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üheksateistkümnendat. hääletus on avatud. hääletus on suletud. tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõplik hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, neliteist poolt, kuus vastu, kaks erapooletut. õnnitlused proua Kuionile. will only arrive in half an hour. So what do you propose to um, postpone the meeting?